on komisjoni asepresidendi kõrge esindaja avaldus ühise välise julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikale, proua Mogherini. Uh, suur tänu, härra juhataja lubage mul tsiteerida artiklit kolmkümmend kuus. selles on öeldud, et Euroopa Liidu kõrge esindaja välis- ja julgeolekupoliitika osas jagab parlamendiga regulaarselt ühtse välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspekte ja põhivalikuid ja selgitab, kuidas need poliitikad on välja arendatud. seal kogu aeg räägitakse meessoost esindajast, ilmselt siis mitte minust see, öeldakse, et esindaja peab tagama selle, et parlamendi seisukohad võetakse arvesse alustan sellest, et ütlen, et viimasel aastal me oleme seda ülesannet ka edukalt täitnud, meil on pidevalt olnud konsultatsioonid ja kuulamised, oleme rääkinud uuendustest, meie poliitika mõjudest ja dialoog on olnud pidev. aga selguse ja otsekohesuse huvides tahan ma öelda ka härra äh, juhataja seda, et on täiesti vastuvõetamatu see, et äh, täna pärastlõunal on toonud viis äh, arutelu ja kaks ja pool tundi on ajakavast maha jäädud, niimoodi me ei suhtu väärikalt ei minu ega teie töösse. see aasta on meie jaoks olnud väga raske välispoliitika kontekstis, Iraani leping on avanud äh, väga intensiivse faasi, ka Süüria osas pärast ähm, terrorirünnakut Pariisis on käivitatud esimest korda ajaloos äh, lõige nelikümmend seitse koma kaks ja sellest räägin hiljem. et meie reaktsioon terrorile on äh, koondanud erinevad äh, meetmed, Sofia operatsioon, uus Aafrika usaldusfond, koolide rahastamine, tervishoiu rahastamine pagulaslaagrite sees ja lisaks sellele toetus Jordaaniale, Liibanonile ja et järgnevad kuud on sama problemaatilised. rahvusvaheline üldsus üsna tihti keskendub äh, Ameerika presidendivalimise aastatele kui äh, muudangu, muu, muudatuste aastatele, aga see ei ole mingisugune vahepausi aasta meie jaoks, kindlasti mitte Euroopa Liidu jaoks praegu on mõnedes valdkondades äh, võimalus midagi ära saavutada, mõnedes kohtades ootame ärevusega sellest, mis saab ma tahaksin keskenduda praegu meie välispoliitika kohestele prioriteetidele. Äh, pikemas perspektiivis äh, räägime me meie strateegiast ja tahan siinkohal rõhutada seda, et ma ei näe küll mingisugust põhjust, miks meil on kaks eraldiseisvat arutelu üksteise otsas teemal, mis on väga sarnased, nii et ma paluksin teil sellist kordamist vältida ja et me kasutaksime oma aega loogilisemalt tuleme tagasi oma prioriteetide juurde. Lähis-Idas äh, ja Põhja-Aafrikas äh, äh, koju, kodusõja lõpetamine on väga oluline, seda sõda peetakse mitmel rindel, Süüria, Iraagi, Türgi, Jeemeni ja Liibüa rinnetel. kõik nendel rinnetel on oma ajalugu ja seal on omad tegutsejad. ja loomulikult ka arengud on unikaalsed, aga iga rinde puhul on selge see, et rahvusvaheline kokkulepe peab tooma lahenduse. Daesh, äh, Al-Qaeda ja teiste seljatamine on võimalik ainult rahvusvahelisel tasandil üheskoos võitleme selle eest ja esimesed äh, lahendused on tärkamas, aga nad on haprad. selleks, et nendest saaksid tõelised lahendused, peavad regionaalsed juhid lõpetama selle sõja toitmise ja toetama konsolideerimist ja võtma äh, suunaks midagi, mida saaks nimetada rahuks. see, mis toimub Süürias, tundus äh, veel mõned kuud tagasi täiesti võimatu üldiselt vaherahu praegu äh, ikkagi püsib, humanitaarabi on jõudnud äh, ka paljudesse ümberpiiratud piirkondadesse, kuigi see ei ole perfektne. ja üritatakse leida praegu toetust läbirääkimistele, me oleme pidevas kontekstis äh, vaenupooltega, ka Süürias osalesin kohtumisel, vabandust, Genfis osalesin kohtumisel osapooltega ja me oleme koordineerinud äh, oma öö, äh, lähenemise Süüria osas ka G7 liikmetega, tegime seda eile, meil on vaja edasiminekut ja seda on vaja kiiresti. vaenlasi on väga palju ja sellepärast on see teema ka väga pakiline ja pakilisus ongi meie tegutsemise peamiseks mootoriks. samas me peame olema ka sama kannatlikud kui varem, selleks et minna edasi sellest, kuhu me jõuame. see ei ole lihtne töö, aga järjepidevus viib sihile, sama puudutab Liibüat. Tripolis on lõpuks ometi tulnud presidentsiaalne nõukogu kokku, kuid on läinud selleks, et konsensus saavutada selles ümbers, aga see on ainult esimene samm kõik äh, osapooled peavad tagama selle, et uus valitsus võtab äh, üle rahumeelselt pädevused, me aitame kaasa, töötame presidentaalnõukoguga üheskoos. sellepärast ma tahaksin äh, selgelt väljendada seisukohta selles küsimuses, nii nagu ka varem. mis iganes me ette võtame, seda ainult koostöös Liibüaga. kui rahvas meilt kui nemad meilt abi paluvad, siis nad seda ka saavad, olgu see siis humanitaarabi või julgeolekukoolid, üksuste väljakuulitamisel, kohtusüsteemi aitamisel või piirikontrollis, kuid riigi tulevik on nende enda käes, Liibüa äh, stabiilsus ja Daeshi seljatamine sõltub rahvuslikust ühtsusest Liibüa konflikt on lahendatav ainult poliitilisel tasandil ja see saab olla ainult Liibüa nägu. meie vastutus on järjepidevalt nendele toetust äh, pakkuda selles protsessis. kolmandaks räägiksin regioonist laiemalt, Jeemen meie keskendume järgnevatel kuudel mõistlagi eh, Süüriale ja Liibüale, aga ei saa pöörata pilkuda teistest kriisidest, isegi kui need ei jõua ajalehtede esikaantele. Jeemeni konflikt on viinud eh, humanitaarkatastroofini, see on massilise ulatusega, kaheksakümmend protsenti elanikkonnast vajab täna humanitaarabi eh, ebastabiilsus on taimelavaks terrorirühmitustele, tegemist on ristteega Ähm, India ookeani ja Vahemere vahel ja Somaali poolsaare ja Lähis-Ida vahel. ma, me oleme teinud tõsist tööd vaherahu osas, mis ähm, käivitus alles eelmise nädala pühapäeval, me jätkame läbirääkimisi ja üritame jõuda lahendusteni, mis äh, stabiliseeriks olukorda ka piirkonnas, kuid äh, Lähis-Ida rahuprotsess on meie esimene prioriteet vaatamata meedia tähelepanule ei saa unustada ka Iisraeli-Palestiina vahelisi konflikte. kui rahu suunas samme ei tehta, on ainult aja küsimus, millal olukord jälle eskaleerub. kvarteti teiste osapooltega ja koos meie partneritega valmistame me ette aruandlust, kus on terve rida olulisi ja sisulisi soovitusi selle kohta, kuidas tupikseisust välja tulla kahe riigi lahenduses. käed-rüppes istumine ei ole mitte mingisugune lahendus ja meie töö ei peatu kunagi, teinekord me teeme seda tööd vaikselt, aga alati see töö jätkub. praegu avalikkus ei keskendu sellele probleemile, aga see ei tähenda seda, et meie ka midagi ei tee selles osas. selle konflikt, nende konfliktide lõpetamine Liibüas, Süürias, Jeemenis ja ka Lähis-Idas tugevate partnerluste ühit-, ülesehitamine naabritega, aga ka võtmepartneritega Aafrikas ja Aasias on ainus äh, ja parim viis, kuidas reageerida terroriohule seal piirkonnas maailmas ja Euroopa Liidus. sellega on võimalik äh, sulgeda see vaakum, mida Daesh kasutab ära piirkondades, kus ei ole korralikku valitsust, äh, see aitab Äh, viia ka mitmekesisuse laiendamise riikides, kus on, äh, mis on mitmerahvuslised. me peame koostööd tegema julgeoleku tagamiseks Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, Saharas, äh, Kagu-Aasias ja Lääne-Balkanil. järgmine suurem probleemide punkt, millest peame me lähtuma, puudutab muidugi Lähis-Ida konflikti. aga pagulaste ja rändeprobleemid ei lõpe ka selle, ka siis, kui Süürias ja Liibüas rahu saavutatakse. Äh, tänapäevase maailma norm, normaalne osa on, nii nagu me varem siin kojas ka oleme rääkinud, on see, et toimuvad suured rahvaste liikumised. sõjad seda rahvaste liikumist äh, ei mõjuta, vaid äh, ainult hoogustab seda, see tekitab inimkaubitsejatele motivatsiooni, aga sellega võitleme me ainult koos oma naabritega, mitte naabritele vastu võideldes Liibanonis ja Jordanis, Jordaanias käisin ja ka Aafrikas ja öö, olen käinud ka alustel, mis ka sellel nädalal on päästnud sadade inimeste elud. kolmas valdkond, kus tuleb väga kiiresti tegutseda, on see, et iseenesestmõistetavalt on meil vajadus öö, selle järel, et tuleb taaskäivitada multilateraalsus ka nende eelnevate probleemide lahendamiseks, see on ainus võimalus äh, lahendada rahvusvahelised probleemid, see võib-olla tundub, et ei olegi nii oluline, aga ainult senikaua, kuni me ei mõtle sellele, mida tähendab multilateraalne diplomaatia. multilateraalne diplo-, diplomaatia viis COP kahekümne üheni ja jätkusuutlike arengueesmärkidega, multilateraalne diplomaatia tagas äh, lepingu Iraaniga see on kõikehõlmav lähenemine, kõigile lahenduse toov lähenemine, reeglitepõhine lahendus. see on euroopalik viis välispoliitikat ajada ja seda on järgnevatel kuudel rohkemgi vaja sealhulgas ka äh, tuumarelvaga mitterelvastumise kontekstis. rahvusvaheline üldsus on üles näidanud äh, ühtsust Põhja-Korea uutele testidele reageerimises. olen käinud kahel konverentsil hiljuti äh, sellel teemal Washingtonis ja Hiroshimas seitsme kohtumisel alles eile äh, esimest korda, kus G7 mälestas Hiroshima aatomirünnaku ohvreid. arutelud, mis seal toimusid, olid positiivsed ja meie ühistes Euroopa huvides on süvendatud koostöö rahvusvahelisel tasandil tuumaturvalisuse, julgeoleku, äh, relvaleviku piiramise ja desarmeerimise valdkonnas. ja ma tahaksin siinkohal rääkida ühtlasi multilateraalsuse ja rahvusvahelise koostöö kontekstis ka meie suhetest Venemaaga. enamus nendest punktidest, mille ma välja tõin, Iraan, Iisrael, Palestiina, Liibüa ja osaliselt ka Süüria on Venemaa juhtkond üles näidanud äh, teatavat huvi koostööks Euroopaga ja ülejäänud maailmaga. ja me otsustasime koos Euroopa Liidu välisministritega mõni nädal tagasi, et me kavatseme astuda läbirääkimistesse Venemaaga nendes valdkondades, kus meil on huvi selleks. mõned päevad tagasi teavitati ja täna öö, äh, seati ka uus kuupäev NATO Euroopa Liidu Nõukogu kohtumiseks, see on, kohtumiste voor on peatatud olnud aastaid. see ei tähenda seda, et meie suhted Venemaaga normaliseeruksid. Jan Stoltenberg äh, selgitas väga selgelt äh, NATO seisukohta ja ma tsiteeriksin tema sõnu, mis peegeldavad hästi tänalist olukorda. ei pöörduta tagasi tavapärase äh, toimetamise juurde seni, kuni Venemaa ei pea kinni rahvusvahelisest õigusest, tsitaadi lõpp Euroopa Liidu positsioon võeti ühi-, üheselt vastu kuu aega tagasi nõukogus, me oleme kokku leppinud viies põhimõttes Venemaa suunas selektiivne kaasamine, see käib käsikäes Minski kokkuleppe rakendamisega, meie suhted Vene äh,, idapartnerite osas, meie enda vastupanuvõime suurendamine ja äh, toetus Venemaa äh, kodanikuühiskonnale. ma olin äh, ise selle välisministrite nõukogu juhataja toolis kuu aega tagasi ja ma kinnitan teile, et kõik liikmesriigid mõtlevad täna ühtemoodi. Venemaa osas, nagu ka peaaegu kõikides teistes küsimustes. meil on vaja seda ühtsust näidata üles rohkem selleks, et nendest rasketest aegadest välja tulla. kõik täna äh, Äh, välja toodud äh, punktid on sellised, kus eurooplastel on kõigil ühtsed huvid. meie valitsused on hakanud sellest aru saama, aga meie kodanikud on sellest ammu aru saanud. Nad teavad, et kas meil on äh, tulemas ühtne Euroopa välispoliitika või ei ole tulevikus näha üldse mitte mingisugust tõelist välispoliitikat, sest et ainult üheskoos on meil vahendeid ja ka kaal, mida on tänases maailmas vaja. ja see on kõige parem vastus meie rahva äh, vajadustele. ma loodan, et see parlament toetab meid ka tulevikus, et me saaksime välja kujundada ühtse välis- ja kaitsepoliitika järgnevatel aastatel. suur tänu! suur tänu, äh, proua Mogherini, järgmisena saab sõna härra Brock. suur tänu, härra juhataja, austatud asepresident, kõrge esindaja, kallid kolleegid, suur tänu, kõrge esindaja äh, selle ülevaate eest, ma olen paljudes punktides teiega sama nõu, aga pärast Brüsseli terrorirünnakut tahtsin ma rääkida ka sellest, et me peame ühtselt jõudsamalt uue julgeolekupoliitika definitsiooni suunas. me ei räägi enam klassikalisest äh, probleemist, äh, islamiriik peab äh, sõda Iraagis ja Süürias, ta peab sõda Põhja-Aafrikas, turismipiirkondades, selleks et turismisektor ja majandussektor äh, laastada, äh, lõikab ka kasutöödi ja, ja peab terrorisõda siin Euroopas ja see tähendab seda, et meie sise- ja välispoliitika peab äh, hakkama koostöös käima Äh, meie arengu- ja välispoliitika peab hakkama äh, ühte sobituma. meie tänased äh, probleemid on palju teis-, paljuski teistsugused kui varasemad probleemid. ja loomulikult tähendab see seda, et me peame oma naabruspoliitikat kindlasti toestama rahu eesmärgil, rahu Süürias ja Iraagis on oluline, aga rahu on vajalik ka Ukrainas see tähendab seda, et me peame kõikidel nendel rinnetel selgeks tegema selle, et meie oleme nende poolel, kes tahavad äh, vabadust ja rahu ja et me peaksime oma mõjuvõimu kasutama selleks. sellel kõigel on omad seosed ka migratsiooniga ja see kõik on ju osa meie suuremast julgeolekupoliitikast, äh, mida tuleks äh, täna seada omale prioriteediks. daamid ja härrad, me oleme ühes otsustavas küsimuses, nimelt relvarahu Süürias, näinud seda, et venelased ja ameeriklased on selle asja üksinda ära korraldanud ja see pani mind mõtlema sellele, et kas see pehme jõud, milles me oleme suurepärasemalt kui keegi kui teine, kaheksakümmend protsenti arenguabist tuleb Euroopa Liidust ja liikmesriikidest, ei, on ainult piiratult edukas, see on edukas ainult siis, kui me teame seda, et see, kes omab pehmet jõudu, omab vajadusel ka äh, reaalset tugevat jõudu ja sellepärast ma arvan, et me peaksimegi Lissaboni lepingu äh, kohaselt Euroopa julgeolekupoliitika ja kaitsepoliitikat edasi arendama, selleks et äh, ka siin oleks meie positsioonid tugevamad. muidu me lihtsalt raiskame oma raha. ja viimane märkus, enne kui minu aeg on läbi proua Mogherini, te rääkisite multilateraalsest diplomaatiast, ma toetan teie sõnu, aga me peame ka tõsiselt rääkima sellest, millist rolli Euroopa multipolaarses maailmas mängib. siin on meil äh, vajalik äh, täpsem definitsioon sellele, milline tänane maailm välja näeb. suur tänu, härra Fleckenstein! austatud härra juhataja, austatud äh, komisjoni asepresident, äh, kallis härra Brock, teie aeg ei ole sugugi veel läbi, jumal tänatud. Äh, ma tahaksin teile, teiega kaasa rääkida mõtmeski punktis. meie julgeolekumaailm on täna teistsugune, täiesti teistsugune, regionaalsed probleemid, meie naabruspoliitik, meie naabruspiirkonnas äh, ei ole meid vastandanud teatud valitsustega ainult, meid ähvardab terror, küberkuritegevus äh, ja see tähendab seda, et sise- ja välisjulgeoleku piirid on kadumas. mina arvan, et kui Euroopa Liit relvastumispoliitikas äh, teeks liikmesriikidena koostööd, siis me saaksime äh, ka kokku hoida, see parandaks koordineeritust Euroopa Liidu tasandil ja sellest ju äh, paraneks ka Euroopa Kaitseagentuuri positsioon. ühtne kaitsepoliitika ei taha ju, tähenda ju automaatselt äh, suuremat relvastumist, vaid intelligentsemat relvastumist äh, meie sõjavägede puhul kui Euroopa Liit rahu hal-, rahu tagamise ja kriisi haldamise osas äh, kaasab äh, ka teisi partnereid ja tahab olla ise teistele automaatne partner, siis peab meil olema ka ühtne kaitse- ja julgeolekupoliitika, sest julgeolekupoliitika ja diplomaatia käivad käsikäes ähm, ainult äh, siis, kui mõlemad hoovad on edukad, saame me oma huvid läbi suruda, suur tänu teile! suur tänu, härra Van Orden! Uh, aitäh, juhataja, ma piirduksin ühise äh, julgeolekupoliitikaga. põhimõtteliselt meie frank-, äh, fraktsioon leiab, et äärmiselt tähtis on jumelt, nimelt Atlandi üli, ülene allianss, aga samas Euroopa Liit tundub kandvat kogu maailma hädasid oma õlgadel. samas sõjalises võimekuses Euroopa Liidul puuduvad ju ressursid ja tegelikult ei ole ka seda vaja ja öm, on täielik öm, illusioon, et ühine e, julgeoleku- ja kaitsepoliitika võiks midagi sundida NATO-t tegema. niimoodi see kindlasti ei saa olla sellepärast et äh, Ameerika Ühendriigid ei ole ju sellisel juhul kaasatud, ehk see ülisuur keskendumus sellele ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale on väga kahetsusväärne ajal, kui nat-, kui maailmas toimuvad sellised sü-, äh, mm, sündmused, vaid neli liikmesriiki on vägagi hõivatud ISISe vastase võitlusega NATO liinis ja samas just nimelt ISISelt tundub tulevat põhiline oht. tihti on siin ka sellist eksitavat juhtumist, ja arvatakse, et Euroopa eh, riigid tegelevad nende küsimustega, kui tegelikult ei eh, toimu seda. kolleeg Raados. suur tänu, härra juhataja, austatud eh, kolleegid. kõrge esindaja, ALDE fraktsiooni nimel ma tahaksin teid tänada tänase ettekande eest ja ilma teieta oleks äh, maailm äh, veelgi halvemas olukorras, kui meil ei oleks ühtset äh, poliitikat veelgi rohkem. aga probleem on selles, et välispoliitika ei ole piisavalt ühtne. sada üheksakümmend miljardit eurot maksab me meie poliitika ja ainult viis miljardit kasutatakse ühisinvesteeringuteks ja seitse miljardit ühismissioonide rahastamiseks see tähendab seda et, et äh, kuus koma kolm protsenti ähm, tegelikest ühiskuludest kaetakse ka ühiselt. ja see on äh, tõsine nõrkus ähm, äh, meie ÜVJP-s ja lisaks sellele ei äh, ole meie kaitse- ja julgeolekupoliitika piisavalt paindlik kriisidele regule-, reageerimiseks Euroopa Liit ei peaks reageerima nendes piirkondades, kus ei ole see meie huvides. see tähendab, kõrge esindaja, teie jaoks seda, et me peaksime lootma seda, et Lähis-Idas kriis ja ülejäänud kriisid Aafrikas ja Sahara piirkonnas viivad äh, selleni, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika ühtlustab proua Lösing. suur tänu. koormuse jagamise küsimus nii ühiskondade sees kui ka vali-, maailma regioonide vahel on kõige olulisem küsimus, kui me räägime rahust ja julgeolekust. see puudutab ka meie Euroopa Liidu naabruspoliitikat. kahe tuhande neljandal aastal tahtsime me ehitada sõprade ringi ja tekkis hoopis tulering tänase debati äh, hindav osa, seda ei olegi. kui naabritega asi ei äh, sobi, siis hakatakse hoopis relvastuma ja äh, relvakaubandusele raha suunama. Euroopa Liidu väliskaubanduspoliitika on agressiivne. see on viinud katastroofiliste kaubandusbilanssideni Euroopa naabruspoliitikas. meie relvaeksport on küll teemaks olnud, aga eh, ometigi ei takistata ühtegi relva, relvi eksportivat ettevõtet eh, suuri rahasid teenimast, vastupida, vastupidi meil ei ole oma huvide kaitset praegu, järjest ikka ja jälle tuleb, eh, on jalus demokraatia see toob teatud tulemused Hollandis või võetakse ära vetoõigus parlamentidelt lihtsalt, et asi läheks kiiremini, kiiremini sõjaliste sekkumistega, kus trammitakse jalge alla inimõigused. ja siis väga kiiresti täidetaksegi see õigluse ähm, auk ja see spiraal käib kogu aeg edasi, edasi, edasi ja sellest ei olegi justkui piisavalt, nüüd hakatakse rääkima ka rahva raha kasutamisest äh, sõjal-, äh, tsiviilvaldkondadeks ette nähtud raha kasutamist äh, sõjalisteks eesmärgideks. suur tänu! rohelised on seadnud endale väga selged prioriteedid ja ma tooksin mõned need välja me peame vältima pikk, me peame pikaajalisemalt oma poliitikas vältima kriiside tekkimist, me ei räägi siin mitte ainult välispoliitikast või kaitsesektori reformimisest, me peame võitlema ka kliimamuutuste, vaesuse, ebaõiglase kaubanduspoliitika vastu ja nii edasi. arengupoliitika ja kliimapoliitika on väga oluline, kui me tahame äh, rahulikuma ja sõbralikuma maailma loomist ja me peame mõtlema Äh, inimeste kaitsmise peale ja ma tahaksin rõhutada seda, et liikmesriigid peaksid äh, Euroopa rahualgatustes ka kaasa rääkima, seda teevad praegu liikmesriigid väga vähe. ja Euroopa Liit peab olema rahvusvahelise õiguse inimõiguste garandiks. ja äh, garandiks ka sellele, et me teineteist austaksime ja seega minu meelest see kokkulepe Türgiga ei ole samm õiges suunas ja seda ei ole ka Äh, Euroopa sõjalised äh, missioonid. räägiti äh, tuumarelva leviku piiramisest, see on väga, väga oluline ja seda töö tuleb edasi viia, aga ka relvaekspordist tuleb rääkida, on tekkinud täiesti uus julgeolekuolukord tänases maailmas ja, ja eilset poliitikat täna ei aita, me peame terrori vastu võitlema niimoodi, et me ei sünnitaks sellega uusi terroriste ja ei tekitaks ähm, äh, konfliktide paljunemist üsna, tuleb kaitsta avatud Euroopat ja ei tohi lubada Euroopa ülemilitariliseks, härra Carver. suur aitäh, eh, juhataja, ma tervitan kõrge esindaja kohalolekut täna siin, äärmiselt oluline on see tegelikult ka valijatele kodus ehm, Euroopa eh, välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise jul-, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika Euroopa Liidu vastavad poliitikad on küpsenud pärast Lissaboni lepet. aga samas ei ole informeeritud avalikkust. kõik välis- ja julgeolekupoliitika alal ja kaitsepoliitika alane on juba paigas. aga samas huvid otsustes ei lähtuta mitte liikmesriikidest, vaid ähm, eh, nii-öelda Euroopa Liidu kitsastest isiklikest huvidest nende võtmeisikute juures. meie ähm, kõrge esindaja praegu nii-öelda on võtnud luubi alla ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika. ja on ette nähtud juuni lõpus nende poliitikate ähm, ülevaatamine. möödunud kuus Hollandi valijad äh, kriipsu, tõmbasid kriipsu peale Euroopa Liidu välispoliitilistele ambitsioonidele ja ma loodan, et minu kodumaa valijad teevad täpselt sama. Gracias aitäh, härra Borghezio! suur aitäh! Äh, olukord on väga irooniline, sellepärast et me tundume olevat optimistlikud, aga nii julgeoleku kui kaitse küsimustes oleme läbi kukkunud. ja me näeme, et ISIS tegelikult saavutab äh, suuri võite Äh, saadakse rahastust, värvatakse ja nii edasi. tapetakse kristlasi, me näeme, et äh, väljakutseid on väga palju, me näeme, kuidas äh, võideldakse äärmuslaste vastu kõikjal, ka Vahemere äärsetes riikides. Assad kõik teavad, et Türgi rahastab äh, mitte ainult Assadi vastaseid rühmitusi, vaid ka teisi, keegi ei ütle mitte midagi selle kohta. me peame kontrollima paremini oma piire ja sellesse küsimusse tõhusalt äh, suhtuma. Need, kes seda ei arva, toetavad äh, terrorismi. Mošeed, imamid, me näeme, Äh, on tihti nendest keskustest, kust levib terrorism ja endi kodudes. aitäh, ütleb kolleeg Epitideios. aastakümneid on Euroopa Liit rääkinud ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast, aga ükskõik kui palju tunde me ka sellele pühendame, ega meil ühist välispoliitikat ikka ei teki küll. selleks on ka põhjus. kunagi oli Euroopa Liit vaid nii-öelda majandusorganisatsioon ja sellisel ja siis oli ka motivatsioon olemas edasi minema, minna, niipea aga kui otsustati hakata tegutsema poliitilise organisatsioonina, siis järsku tekkisid suured lahkhelid liikmesriikide vahel. meil on praegu äh, pagulaste tsunami, paljud liikmesriigid on sulgenud oma piirid ja tegelikult Schengen on suletud, kõik on äh, nii-öelda see toimunud vastavate riikide huvides. Ühendkuningriik ähvardab nüüd välja astuda, sellepärast et see on nende huvides. üks liikmesriik teise järel tegutseb kitsalt vaid enda huvides. aitäh! aitäh! ja härra Preda. suur aitäh, esmalt ma tunnen äh, kurbust selle üle, et me ei saa seda küsimust arutada koos Kalniete raportiga, nagu meie fraktsioon seda tahtis, kahjuks teised meid ei toetanud. teema on aga oluline, terroristide rünnakud, ka hiljutised Brüsseli rünnakud seavad meid jällegi selle küsimuse ette, kuivõrd tõhus on ikkagi meie julgeoleku ja välispoliitika. ja me näeme, et nüüd on segunenud sise- ja välisohud. me peame nüüd välja töötama samaaegselt lahendusi Süürias ja Liibüas, kuid samas ka tugevdama koostööd omaenda politsei eh, ja korrakaitsejõudude vahel. meil on vaja tugevdada piirikontrolli ja andmete kogumist. me näeme, et need kaks aspekti, sise- ja välisaspekt, on tõesti äärmiselt seotud terrorismi küsimustes, aitäh. kolleeg Postinaar. suur aitäh suur aitäh, kõrge esindaja. sellel ajal, kui meie konteksti arutame, on asjad kõvasti edasi arenenud pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ja see muidugi ajab sassi ka meie planeerimise. siin on ka mõningaid julgeoleku- ja kaitsepoliitika aspekte. esiteks, meil on vä-, vaja väga suurt koostööd selleks, et meie välispiirid oleksid kaitstud ja turvalised ja see nõuab koostööd kõikidelt liikmesriikidelt, ilma mingisuguse vahetegemiseta Schengeni ja mitte Schengeni riikide vahel. teiseks arvan ma, et kuna terrorismioht on kõrgem kui kunagi varem, siis on vaja institutsioonide vahelist ja asutuste vahelist koostööd, on vaja luureinfot jagada, operatiivinfot avada, jagada. Miina piirkonna konfliktide lahendamine on väga suure tähendusega, väga suure tähtsusega. vaid niimoodi on meil võimalik tagada suuremat stabiilsust. terrorismi oht on suurenenud, mitmekordistunud suisa ja seetõttu meil ei ole muud mm, väljundit, kui koostööd teha. mõelge selle peale, mis toimub meie lõunapoolsetes riikides. Eh, kolleeg Fotiga. aitäh, lugupeetud kõrge esindaja kahe poliitika eeltingimus on see, et me kõik oleksime sama meelt, mis ohtudega meil tegemist on. aga paraku Venemaa suunal on see kõvasti kannatada saanud rahvahääletuse tulemusel Hispaanias meil on toimunud konsultatsioone Teie olete rääkinud väga russotsentristlikult ja te ei ole kordagi maininud Ukrainat, ma arvan, et me peaksime kriitilise pilguga uuesti üle vaatama kõik ohud, millega me silmitsi oleme. ja uuesti analüüsima ka, mispärast ähm, Holland hääletas ei, kas see ei olnud mitte Venemaa strateegia? härra Pütikohver, härra juhataja, proua Mogherini, kallid kolleegid, kodanikud ootavad äh, seda, et Euroopa Liit võtab julgeolekupoliitikas vastutuse, niikaua kui me seda ei tee või teeme seda poolikult, õõnestame me sellega iseenese jalgealust, oma legitiimsust aga ma arvan ühtlasi ka seda, et äh, kui me räägime julgeolekupoliitika rollist, peame me jääma siiski realistlikuks oma võimaluste osas ja seda kõike nägema multilateraalsuse kontekstis ja selle rolli defineerima niimoodi. ja selles mõttes ma olen äh, täiesti nõus, see võib-olla ullatab, üllatab teid see, et ma härra Van Ordeniga olen nõus ja ka teiste kriitikutega siin kojas meil ei ole mitte ainult vaja multilateraalset diplomaatiat, vaid me peame ka sihipäraselt äh, toestama multilateraalseid institutsioone, kui me ei taha, et äh, see rahvusvahelise õiguse võimu positsioon õõnestub äh, läbi selle, et me võtame uue polariseerimispoliitika vastu, mida arendavad peaasjalikult praegu teised võimud ja ma tahaksin lühidalt mainida kolme aspekti, mis minu meelest selle multilateraalse poliitika puhul on väga olulised. kõigepealt Barcelona protsess äh, sai alguse ühtsest vahepoli-, Vahemerepoliitikast. nüüd me näeme Vahemeres midagi sellist, mis meid lõhestab ja justkui meid kaitsma peaks, see asi tuleb üle vaadata. teiseks, ma arvan, on meil vaja strateegilist partnerlust eriti äh, Sahara-aluse Aafrikaga ja kolmandaks olen ma arvamusel, et me peaksime oma koostööd ASEAN-i riikidega edendama ja ma tahaksin loota, et võetakse selge positsioon, võetakse ära mikrofon kõnelejalt. suur tänu, härra Arnet, palun. Euroopa Liit vaatab üle oma välis- ja julgeolekupoliitikat. võib-olla on see Ühendkuningriigi paljudele inimestele üllatus, et Euroopa Liidul üldse julgeoleku- ja kaitsepoliitika on. ja mina mõtlesingi, et läbipaistvuse huvides võib-olla juhiksin tähelepanu mõningatele siin öeldud asjadele. president Juncker möödunud aastal kutsus üles moodustama Euroopa Liidu armee ta ütles, et see ei ole mõeldud, tõsi küll, koheseks kasutamiseks ja siis septembris Angela Merkel ütles David Cameronile, et mingisugust Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhtereformi ei tule, kui Ühendkuningriik lõpetab oma vastuseisu Euroopa Liidu kaitsejõududele. aga tegelikult ei ole sellest ju midagi tulnud ta tuli meile Brüsselist rääkima, et me oleme saanud kolm asja, mis meil ennegi olid ja ühe asja, mida keegi ei tahagi. võib-olla ta nüüd loobub sellisest vahetusest. huvitav, kui paljud Ühendkuningriigi isikud teavad sellest kaitsepoliitika plaanist, mis peaks vastu võetama juunis kaks tuhat kuusteist, vahetult pärast Ühendkuningriigi referendumit ja selle plaani peamine eesmärk on luua armee. kas te ei arva, et me saame niimoodi suhtuda. kui Euroopa armee tõesti luuakse, siis Ühendkuningriik läheb Euroopa Liidust kahekümne kolmandal juunil ära. suur tänu, lugupeetud äh, härra president. aluslepingu artikkel kakskümmend üks ütleb, et Euroopa Liit on äh, loodud demokraatia, õigusriigi põhimõtte ning õigluse edendamiseks aga sellest hoolimata oleme me nüüd sõlminud Türgiga tagasisaatmislepingu. on palju inimesi, kes leiavad, et see on inimõigustega vastuolus, on ka neid, kes osundavad siinkohal Euroopa väärtustele. muidugi meeldib neile, et veel keegi aitab kaitsta meie välispiire, kuid Erdogan on despoot, ta ignoreerib ju inimõigusi, ta ignoreerib vähemusi, Türgist on saamas islamiriik. tegelikult ju valitsus võitleb omaenda rahva vastu, see ei ole usaldusväärne poliitika. me räägime siin kogu aeg, peame kõnesid, selle asemel me võiksime ise võtta vastutuse ja kaitsta Euroopat ja näidata, et meil on ka selgroogu, mitte ainult äh, tšekiraamat. aitäh, härra Korvamike! suur tänu, lugupeetud president, lubage mul rääkida nendest hiljutistest avaldustest, mis siin tehtud on. impeeriumid äh, kasutavad äh, enda kaitsmiseks armeed, meil armeed ei ole, seega me lihtsalt maksame kõige eest ja ostame ennast vabaks. meie poliitiline töö on selline, see algas juba siis, kui me proovisime Ukrainat äh, lääne sfääri saada peale selle on püütud muuda ka, muuta ka aluslepinguid, mis kukkus läbi näiteks Hollandis referendumiga. nüüd aga on Euroopas hoopis uus oht, terroristlik oht. terroristid võitlevad selle nimel, et Mogherini pressikonverentsil nutaks. pisarad näitavad ju nõrkust, nõrkust me ka üles näitasime. Teie, proua Mogherini, olete oht Euroopa Liidule, sest teie näitasite üles nõrkust peale selle arvan ma, et Euroopa Liit peaks jõudma lõpule, aitäh. proua Kanjete uh,. Äh, lugupeetud äh, Euroopa Komisjoni asepresident ma toetan seda, et Euroopa Liit ja NATO on eh, liikumas üksteisele lähemale, pean silmas eh, Frontexi missiooni ning NATO missiooni Egeuse merel. NATO aitab kindlasti meil võidelda hübriidohtudega, nagu on ka ette nähtud ette nähtud uues eh, ühiskoostööprogrammis, kus räägitakse just nimelt võitlusest hübriidohtudega ning Euroopa Liidu tugevdamisest. ma loodan, et teie, proua asepresident, suudate selle dokumendiga ellu rakendada ning suudate tagada suurema ja tõhusama koostöö NATO, NATO-ga ning äh, jõustada ka ülejäänud kakskümmend kolm punkti, mis selles tegevuskavas on. ma loodan, et äh, see ei too kaasa väga suurt õigusloomet, vaid vastupidi, olemasoleva õigusloome jõustamise, aitäh! Äh, lugupeetud kolleegid, ma annan kohe sõna härra Howitile, kuid enne seda soovin märkida, et me oleme ajakavast jäänud maha väga palju ning seetõttu ei saa ma sõna anda mitte kellelegi sinise kaardi voorus ja kõik sellised sõnavõtud peavad jääma ootama vaba mikrofoni vooru. nüüd aga saab sõna härra Howitt, poolteist minutit. suur tänu, president kui me viimati arutasime ühtset, see on viimane kord, kus me arutame ühtset julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, viimane kord enne brittide referendumit. britid on panustanud sellesse, et Euroopa Liit oleks Euroopas tugevam. näiteks eh, piraadimissioon Aafrika sarvel, seda ju kontrollisid Ühendkuningriigi jõud peale selle oleme me aidanud kaasa ka kolm pluss kolm programmis, millega sõlmiti lõpuks Iraani tuumakokkulepe ning ka Süüria asjus aitasid just Ühendkuningriigist pärinevad isikud saavutada edu. Euroopa välispoliitika on meile oluline. me nõustume sellega, aga sellest hoolimata tuleks meil rääkida ka sellest, mida Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumine kaasa toob. see on rahvusvahelisele üldsusele kahjulik, nagu on öelnud ka Europol, ja Europol on öelnud, et see oleks kahjulik ka meile, sest Ühendkuningriigil oleks siis vähem turvaline olla. see tähendab seda, et me teeksime kahju iseendale ning rahvusvahelisele korrale kui me mõtleme sellele, kes on praegu India peaminister, mis toimub Hiinas, mis toimub Austraalias ja Uus-Meremaas, siis kõik Uus-Meremaalt, siis kõik need riigid, mis on Ühendkuningriigiga seotud, on öelnud, et palju parem oleks, kui Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu. on isegi öeldud, et ainult Vladimir Putin rõõmustaks selle üle, kui me Euroopa Liidust ära läheks. läbi ajaloo, läbi Napoleoni sõdade, läbi Esimese maailmasõja oleme me rääkinud Ühendkuningriigi rollist, pean siin silmas ka seda, mis toimus Teise maailmasõja ajal ja tahaksin öelda seda, et Ühendkuningriik on kõikide nende probleemide ja kogu selle ajaloo vältel aidanud kaasa rahu tagamisele Euroopas. ma leian, et, et Euroopa Liit on tõesti olnud kõige edukam rahuprojekt kogu ajaloos mina kindlasti seisan rahu eest ja selle eest, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu, aitäh! aitäh! härra Haavit, aitäh ka selle eest, et pidasite kinni kõne ajast. härra Jurek, üks minut. suur tänu, proua president. Unii Europejskiej o wiele łatwiej przychodzi atakowanie państw Euroopa äh, hiljuti ütlesid Euroopa Liidu ametivõimud, et pigem võiksime me rääkida sellest, et liikmesriigid on süüdi, ehk siis Euroopa Liit on liikmesriike rünnanud, mitte neid kaitsnud, kuigi olud on tõesti väga rasked. ja muidugi ongi kergem kaitsta, ongi kergem rünnata Ungarit, kui et kaitsta Poola õigust ise otsustada, mismoodi oma kohtuasju ajada või mismoodi läbi viia menetlus seoses meie presidendi hukkumisega ja kuidas me peaksime selleks koguma tõendeid meie, proua volinik, oleme teinud teiega igakülgset koostööd, olenemata asjaolust, et Euroopa Parlament on, on korduvalt öelnud, et nad toetavad Poolat. ei ole me saanud siiski mitte mingisugust informatsiooni spetsiifiliste meetmete kohta, mida oleks võetud sellised signaalid on murettekitavad. muidugi palju kergem on sõita maailmas ringi, rääkida, mis toimub Jeemenis või Liibüas ja proovida kogu maailma probleeme ära lahendada, selle asemel, et aidata omaenda liikmesriike. aitäh ja proua Morve! Mogherini asszony. Aitäh. proua Mogherini, ma tahaksin, et te selgitaksite mulle ja esitaksite ka andmed ja räägiksite selgelt, kuidas äh, oleks võimalik Euroopast et Euroopast nii paljud inimesed lähevad ISISega võitlema. tahaks, äh, tahaksime täpselt teada, kui äh, palju neid inimesi on. selline käitumine on täielik kuritegu, kui paljusid neist võib äh, seotud, äh, seostada ka rünnakutega? kas äh, ISISega liitumine on määratletav kuri, kuri, kuriteona ja kas sellised inimesed tuleks Euroopast välja saata? see on tõesti suur probleem ja ma ootaksin sellele küsimusele vastust. frau mogherini ich danke ihnen zunächst für ihren kontinuierlichen dialog mit unserem parlament. aitäh! aitäh selle mm, huvitava arutelu eest. me peame ühtselt äh, seisma järgmiste edusammude eest mitmed küsimused seoses Venemaaga, venefoobiaga, Iraaniga tulevad meelde. nüüd on meil pagulaskriis, me peame kasutama nii kõva jõudu kui ka pehmet jõudu. me saame funktsioneerida vaid ähm, NATO kontekstis. me peame ähm, ka kõik võimalused Liibüas hoidma vabad. meil on äh, neid tarvis äh, inimkaubitsejatega võitlema, võitlemiseks, äh, meil on vaja globaalset strateegiat, me pea-, meil on vaja head julgeolekustrateegiat, aitäh. With defence and security clearly in national hands, CSDP has been in effect a crisis management instrument rather than ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika on olnud lihtsalt kriisi haldamise meede. samas äh, meil on äh, solidaarsusklausel, äh, Euroopa Liidu leping nelikümmend kaks artikkel seitse, kui me küsime oma kodanikelt, ähm, mida nad tegelikult tahavad, siis nad äh, Äh, siis nad, äh, kui te palute mul äh, kiire, aeglasemalt rääkima, siis ma ei suuda, saa lõpetada. siis ähm, kui me küsime, mida kodanikud kardavad, siis nad ütlevad, et nad kardavad, et see sõda tuleb meie õuele. meil ähm, julgeoleku ja kaitsepoliitika peab olema seotud ka sisejulgeolekuga ja sellel peab olema tugev välismeede. kui me meil on palju strateegiaid küll, aga ikkagi on väga palju parandam-, paranemisruumi. see puudutab ähm, ka sise, Euroopa Liidu siseselt äh, organisatsioonide koostööd. nüüd ähm, rüs-, äh, terrorismirünnakute, rünnakute järgselt on vaja äh, parandada Euroopa Liidu luureagentuuride koostööd, et äh, tõhusamalt äh, teha koostööd, me peame mm, ühendama äh, luureasutused ka relvajõududega, et integreeritumalt reageerida, aitäh! Teil oli sõnaaega tegelikult kaks minutit, te rääkisite kaks ja pool, nüüd härra Macmillan poolteist minut, üks minut. palun lülitage sisse mikrofon aitäh, proua Mogherini, selle äh, sõnavõtu eest. Daeshi terrorismiohu esilekerkimine meie lähiriikides, äh, Liibüas, äh, Süürias, Iraagis, Saheli piirkonnas, surve meie priisidele, piiridele, need ähm, väga tõsised ähm, väljakutsed ütlevad, näitavad meile, et ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika on vajadus. koos oleme me tugevamad ja kui julgeoleku ja kaitsepoliitikal on omad meetmed, siis on tarvis ka liikmesriikide selget tahet. üks üldine äh, mõte. Euroopa Liit äh, peab olema ka äh, globaalne toimija. kõik on omavahel seotud, me ei ole eraldatud ja ma loodan, et see dokument, mille te esitate Euroopa Ülemkogul julgeolekustrateegia dokument. loodetavasti te arvestate praeguse olukorraga ning äh, räägite julgeoleku ja kaitse äh, vallas äh, integreerimise vajadusest, aitäh! E järgmine kõneleja kahjuks on olukord äh, ikkagi sama, ei moslemid ega kristlased ei kaitsta paremini ja seda võib pidada olukorraks, mida on mõistlik võrrelda genotsiidiga, seetõttu ei saa me tegelikult mingit vahet teha välis- ja sisetegevusel. ma nõustusin teiega tookord, kui me sellest rääkisime ja nõustun ka praegu. Need, kes viisid läbi Pariisi ja Brüsseli radikaalsed brutaalsed rünnakud, need isikud olid radikaliseerunud sellepärast, et maailm on jagatud meie ja nende vahel. me peame sellele vastu astuma, aga selleks, et see oleks võimalik, on meil vaja teha ühistööd selleks, et me saaksime oma väärtusi ka demonstreerida. ma loodan, et te saate Myanmaris toimuva siiski panna uuesti päevakorda, kuna seal astub varsti ametisse uus valitsus ja me peame selleks ajaks paika panema selle, millised on meie sanktsioonid. aitäh ja härra Danšan, üks minut. lugupeetud president, suur tänu! lugupeetud kõrgetasemeline esindaja, ma tean, et teie olukord, teie ülesanne on väga raske ja see ülesanne on veelgi raskem, kuna te olete sunnitud viibima siin äh, väga pikal istungil. ma tahaksin rääkida ka globaalsest strateegiast, kuigi see on võib-olla isegi naeruväärne märkus. globaalne strateegia on muidugi vajalik, te peate selle välja töötama, aga teil on ka teisi prioriteete näiteks see, et on vaja ellu rakendada see strateegia, mis äh, praegu juba olemas on iga geograafilise piirkonna, iga teema kohta on meil strateegia olemas ja me räägime sellest, kui tõhus see võib olla. täna äh, kaotas Prantsusmaa Malis veel ühe sõduri, kes oli üheksateistaastane ja lisaks talle sai äh, raskelt viga veel kolm sõdurit see tähendab seda, et meil tegelikult äh, on vaja mõelda julgeoleku küsimustele, meil on vaja sellist äh, strateegiat, mis oleks tõhusam ja millega kaasneks inimkaotusi. seega jah, äh, teie ülesandeks kindlasti on välja töötada globaalne strateegia, kuid teie ülesandeks on ka see, et te oleksite paindlik ja suudaksite prioriteete seada, aitäh! aitäh, härra, siis üks minut. Eh, aitäh, proua Mogherini, Euroopa Liit saab mõjujõudu maailmas, kui ähm, Euroopa Liit suudab äh, olla äh, piirkondliku stabiilsuse äh, tagajaks. see aga tähendab, et meil peab olema ühine julgeoleku kaitsepoliitika, mis suudab väljakutsetega toime tulla. Süüria, Liibüa, Daesh, ISISe terrorism, Aafrika sarveprobleemid, Saheli piirkond, Euroopa Liit peab selles piirkonnas võtma vastutust ja tegema koostööd teiste toimijatega. Euroopa Liidul on eh, hea võimalus ähm, ühine välis- ja julgeolekupoliitika seostada ka arengupoliitika ja humanitaarabiga. kuidas tagada tasakaal äh, heidutustöö ja äh, sekkumise vahel? Äh, Araabia liiga, Aafrika Liiduga koostöö teiste organisatsioonidega koostööd. ka teie rääkisite liiga kiiresti, härra Kukan, üks minut. aitäh, aitäh selle sissejuhatuse eest täna üha enam tunneme sidet sisejulgeoleku ja välispoliitika vahel. kahjuks ähm, Euroopa on väga haavatavas olukorras, me peame suutma kinnitada oma kodanikele, et äh, meil on äh, tõhus äh, välis, välis- ja julgeolekupoliitika ja ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika. me peame näitama, et meie poliitika on tugev sellistes piirkondades, mis on meie naabruses, ka Lähis-Idas. kahjuks kriis on jõudmas Euroopasse me peame olema valmis nendeks väljakutseteks, me peame seadma oma prioriteedid õigeks, meie välispoliitika peab olema mõistlik. me peame tugevdama julgeolekusektorit äh, koos oma idapoolsete partneritega, me ei tohi sõltuda liialt palju Venemaa gaasist, aitäh. härra Lainenit saalis ei ole. seega saab sõna härra McAllister üheks minutiks, palun. Frau Präsidentin, wir haben es von der hohen vertreterin und auch in der debatte gehört die herausforderung aitäh me oleme selles arutelus kuulnud sellest et euroopas on väga suured väljakutsed ja välispoliitika ja sisepoliitika piir on üha hajusam enam on vaja koostööd koordineerimist tugevat välis ja julgeolekupoliitikat see on väga tähtis tuleb kõike seda rõhutada. arvamusküsitlustest tuleb välja, et kodanikud tahavad just ühtset välispoliitikat. see strateegia, mis nüüd juunis välja tuleb, peaks kaasama kõiki neid erinevaid väljakutseid, seadma paika prioriteedid. ma soovin teile selles edu, aitäh. nüüd on vaba mikrofoni raames esitatud kolm sõnasoovi ning esimesena saab sõna proua Virkonen üheks minutiks, palun. Euroopa lugupeetud president, Euroopa julgeolekukeskkond on muutunud ja meie elu ei ole enam nii turvaline kui varem ning sisemine ja välimine julgeolek on tegelikult ju eh, nüüd eh, sõlmunud meil on hübriidsõjad, hübriidohud, radikaliseerumine, sisserändajad, terroristid, erinevad küsimused ja kõik see tähendab seda, et Euroopa Liit peab tegema rohkem selleks, et meil tõesti oleks julgeolek ja et paraneks ka teabevahetus. kuid samal ajal ei ole ka tegelikult kadunud veel sõjaoht Euroopa Liidu piiride tagant, sellele osutab näiteks, sellele osutab näiteks Venemaa agressiivne käitumine Ukrainas Euroopa Liidu liikmesriikidele on tegelikult NATO väga oluline. NATO on äh, sõjaline organisatsioon ning Euroopa Liit ei pea looma mingit paralleelset konstruktsiooni, kuid äh, teisest küljest on oluline ka see, et Euroopa Liidu liikmesriigid tõesti suudaksid äh, tõhustada omavahelist koostööd lisaks sellele, mida NATO pakub ning lisaks on ka iseenesestmõistetav, et Euroopa Liit suudab võtta vastutuse iseenda turvalisuse tagamise eest. aitäh, härra Marias! aitäh! peamine ühise välis välispoliitika ja kaitsepoliitika põhialus on solidaarsus aga kus see solidaarsuses on solidaarsus on kui me räägime kreekast ja äh, sellest mis skopjas toimub kahekümne kuuendal märtsil ma kirjutasin teile kirja et võetaks meetmeid, äh, pöörame vastu. rünnati sealset politseid. Kreeka poolel pagulased, äh, seal rünnati neid pagulasi pisargaasiga ja ka kummikuulidega. miks selline asi toimub? kui te oleksite ähm, vastanud äh, sellele küsimusele kümme päeva tagasi, siis äh, oleks praeguseks äh, juba võimalik ähm, mingit, mingi märkus teha selle kohta, et nii ei tohi käituda. suur tänu, proua president, proua Mogherini! tänan teid selle eest, et meil on ka täna võimalik pidada intensiivne dialoog äh, siis proua Mogherini ja Euroopa Parlamendi vahel. võite olla kindel, et kõik Euroopa Parlamendi liikmed hindavad seda võimalust. oma välispoliitilistes valikutes peame me arvestama oma rolli globaalsel areenil ning seoses sellega lubage teile esitada mõned küsimused siin on väga palju räägitud sisejulgeolekust ja sellest, kuidas me saaksime võidelda terrorismiga. samuti räägime me sellest, mismoodi hallata pagulaskriisi. välispoliitikas on olulised meie suhted Türgiga ja kogu regiooniga ning samuti meie välispiiri kontroll ja pagulaskriis. kolmandaks oluliseks teemaks on Ukraina. me oleme Hollandis näinud, kuidas siseriiklik referendum Euroopa Liidu teemal võib kaasa tuua globaalseid tagajärgi. ma soovin, et te selgitaksite ka rahvusvahelisele üldsusele kogu seda temaatikat. aitäh, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja sõna saab vastuseks proua Frederica Mogherini. suur tänu, lubage kõigepealt öelda seda, et teie kirjale see on mõeldud viimasele kõnele. Teie kirjale vastasin ma täna hommikul, ma kontrollisin seda ja minu meelest olete te selle kirja kätte saanud. lisaks aga tahaksime vastata neile küsimustele, mida paljud isikud tõstatasid ja esmalt tahaksin rääkida, mismoodi on seotud sisemine ja välimine julgeolek. tõepoolest, täna oleme siin kojas kuulnud arutelu, kahe peamise aspekti kohta, mis puudutab äh, sisepoliitikat ja sisejulgeolekut ja milleks on välja töötatud Euroopa sisene lähenemisviis. esimene teema on pagulaskriis ja teine teema on loomulikult terrorismivastane võitlus pärast seda, mis juhtus Brüsselis. Need on kaks aspekti, mida me poliitikas peame käsitlema, aga need ei ole ainult sisepoliitika, vaid on ka välispoliitikaga seotud viimase kuu jooksul on komisjon ja ka nõukogu püüdnud välja töötada integreeritud lähenemisviisi, millega saaks reageerida neile probleemidele. ma usun, et kõik need teemad jõuavad ka sellesse arutellu, mis algab paari tunni pärast, loodan, et äh, juba varem, ja mis puudutab äh, globaalset strateegiat. globaalne strateegia tähendabki just nimelt seda, et me liidame kokku erinevate poliitikate plussid, pean silmas poliitikaid, mis institutsioonidel juba olemas on. ning äh, sellise integreeritud poliitika abil õnnestuks meil täita need lüngad, mis meil praegu on, ja seda nii sise- kui välispoliitikas. see debatt, mis täna siin kojas toimub, näitab seda, et ka parlament peab välja töötama uudse mõtteviisi nende küsimustega tegelemiseks. kui me räägime sisepoliitikast ja välispoliitikast või sisejulgeolekust ja välisjulgeolekust, siis näiteks eh, pagulaskriisi puhul me võiksime pidada ju ainult ühe koosoleku, aga peame kaks koosolekut. seega võib-olla me saaksime käituda pisut eh, innovatiivsemalt ja vaadata neid asju teistsuguste nurkade alt, nii me annaksime neile debattidele ka euroopaliku lisaväärtuse. meil on ju olemas erinevaid meetodeid, sisepoliitika, välispoliitika, nii-öelda pehme poliitika ja jõuline poliitika tihti aga juhtub nii, et institutsioonid tegelevad teemaga ainult ühe aspekti abil ja ei kohalda holistlikku lähenemisviisi. niisiis, siin räägiti mitmetest küsimustest, mis on seotud ka teiste debattidega, mis täna õhtul veel järgnevad. kahtlemata on tõsi, et meil on vaja defineerida omaenese roll. Elmar roll, Elmar Brock ütles, et me elame multipolaarses maailmas, võib-olla see ei ole isegi tõsi võib-olla meil ei olegi enam mingisuguseid pool, poolusi, mille abil me saaksime maailma niimoodi defineerida. pigem on õige öelda, et me elame muutuvas maailmas, aga see on muidugi hoopis teine arutelu. siis räägiti sellest ja sellest rääkis härra Danjan, sellest, et me peame oma strateegiat suutma ka jõustada ja rakendada ning et see on võtmetähtsusega küsimus. ma tahaksin selle juurde samuti tagasi tulla siis, kui me hakkame rääkima globaalsest strateegiast. tõsi, jõustamine on kõige olulisem strateegia ei lõpe ju siis, kui ta on vastu võetud, vaid strateegia jõustamine on elutähtis osa strateegiast. peale selle räägiti sellest, et meil on ka mitmeid teisi poliitikaid ja mitmeid teisi prioriteete, võtmetähtsusega valdkondi, millest, millele ma küll ei keskendunud oma esialgses sõnavõtus, aga see ei tähenda seda, et need ei ole meie jaoks prioriteedid. esiteks energiajulgeolek, millest just praegu räägiti. siinkohal tahaksin öelda vabandust, teiseks räägiti siis meie suhetest Aasiani riikidega. selle juurde tulen ma hiljem nagunii tagasi. ma käisin hiljuti Jaapanis G7 kohtumisel ja seal me kohtusime ka ASEAN-i riikide sekretariaadiga ning rääkisime just nimelt sellest, kuidas me saaksime uuendada ja ajakohastada oma suhteid ASEAN-i riikidega. meie jaoks on väga oluline meie julgeolek meie jaoks on väga oluline pagulaskriisi lahendamine ja majanduslik toimetulek ning erinevate globaalsete probleemide lahendamine. muuhulgas siis räägiti seoses sellega ka Türgist. mina aga tahaksin praegu rääkida sellest, millised on meie jooksvad prioriteedid, sellepärast et see on ju praeguse debati eesmärk. lubage mul kokkuvõtteks öelda paar sõna veel selle kohta, mis paljudele teist on südamelähedane, sest te rääkisite samuti sellest Euroopa Liidu lisandväärtus või siis lisandväärtuse puudumine. seda eriti välispoliitikas. lubage mul öelda selgelt välja. minu meelest kasvab eurooplaste teadlikkus, Euroopa kodanike teadlikkus ja isegi liikmesriikide teadlikkus sellest, et ka mitte kõige suurem liikmesriik ei ole maailma areenil enam määrava tähtsusega jõud ma tahaksin öelda, et Euroopa Liidus on kahte tüüpi riike, väikesed riigid ja need, kes ei ole veel aru saanud, et nemad on ka väikesed riigid. selline on aga reaalsus, selline on meie ajaloo tulem, selline on välispoliitiline ja julgeolekut puudutav reaalsus. on selge, et mitte ükski liikmesriik ei saaks üksinda paremini hakkama kui Euroopa Liidu liikmesriigina. ma usun, et meie töö liigub nüüd õiges suunas ma kuulsin palju ka sellest, milline on Ühendkuningriigi roll välis- ja julgeolekupoliitikas. lubage mul tuua seesama näide, mille tõi Richard Howitt. me kohtusime Londonis kaks kuud tagasi konverentsil, kus arutati Süüria küsimust. seal räägiti sellest, mida Euroopa Liit kui selline koos liikmesriikidega saab teha ning seal tuli välja, et Euroopa Liit ja liikmesriigid on andnud kaks kolmandikku abist Süüria konflikti lõpetamiseks minu näide läheb kaugemale kui Richard Howitti oma. Ühendkuningriigi delegatsioon esitas äh, ka Liibanoni ja Jordaania asjus äh, majandusliku plaani, mille abil saaks muuta nende riikide majanduse keskpikas perspektiivis äh, kestlikuks. võttes arvesse asjaolu, et Jordaanias ja, ja Liibanon, Liibanonis on väga palju Süüria pagulasi. see mõte sai äh, hoo sisse, me analüüsime seda ideed nüüd koos ja selle ainsaks põhjuseks on tegelikult see, et äh, Euroopa selle idee ähm, jõustamise ainuke eeldus ongi see, et Euroopa Liit omalt poolt tuleb appi ja pakub neid instrumente, mis on olemas Euroopa Liidul, aga mida ei ole olemas mitte ühelgi eraldiseisval liikmesriigil sellega tahan ma öelda seda, et Ühendkuningriik käis lauale suurepärase idee, mis aitab kogu Euroopa Liitu ning ka Euroopa Liidu naabreid, aga selle idee jõustamine on võimalik ainult tänu sellele, et Euroopa Liidul on olemas vajalikud vahendid selle idee ellurakendamiseks. tegemist on situatsiooniga, kus võidavad kõik, võidab Ühendkuningriik, võidab Euroopa Liit ja võidab äh, ka meie naabrus. kolmekordne võit, mis on oluliselt parem kui see, et kõik jäävad kaotajateks kahtlemata on meil mitmeid äh, probleeme, meil on ka mitmeid piiranguid, on mitmeid asju, mis lihtsalt ei toimi, aga ma tahaksin öelda, et äh, meie töö siin ei ole öelda, see ei toimi, see ei kõlba kuhugi. meie töö poliitikutena on ikkagi mõelda välja, mismoodi saada asjad toimima ja seda me siin teemegi. aitäh! aitäh! proua Mogherini.